Äh, lugeda ette seitsmeteistkümne uue kolleegi nime, Hollandi kolleegi nime saame teada varsti. Need kolleegid on juba äh, saalis äh, viibijate hulgas, ma üritan nüüd need edasi lugeda mm, selgelt. ja palun tõuske püsti, kui ma teie nimed välja ütlen. Bulgaariast. Spain, Vincent Miguel Garces Ramon. From Spain. Hispaaniast, äh, Vincent Vigel Garces Ramon. Caraballo, Eva Ortiz. Äh, Eva Ortiz Villela, Salvador Cedo Alabart, kõik Hispaaniast. neli hispaanlast. Prantsusmaalt kaks liiget, Yves Cochet ja Jean Roata. Itaaliast Gino Trematerra Lätist Karlis Šadurskis, Maltast Jožef Kušieri, Austriast Evald Stadler, Josef Weidenholzer. Poolast Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Sloveeniast Sofia Masej-Kukovic Rootsist, Amelia Andersdotter ja Jens Nilsson. Ühendkuningriigist Anthea McIntyre. suur tänu, kallid kolleegid. tere tulemast Euroopa Parlamenti, tere tulemast meid eh, tööga liituma